mina koosolekut, sellepärast et olen ainus, kes on ähm, jäänud sellesse komisjoni eelmisest äh, ametiajast. sel põhjusel äh, kuulutan koosoleku avatuks ja äh, tuletan teile meelde, et tänases päevakorras on meil järgmised punktid. kõigepealt ähm, tuleb meil moodustada komisjoni juhatus, selleks on vaja valida esimees ja kuni neli aseesimeest. kõigepealt valime komisjoni esimehe ja kui esimees on valitud, tuleb ta siia minu asemele koosolekut juhatama ja siis valime aseesimehed. ja äh, sellega äh, ka koosolek äh, lõpeb. kuni siis jätkame tööd juba järgmisel komisjoni koosolekul. nüüd alustuseks loen ette tänased asendusliikmed. proua Kratsa-Veldi asendab proua Veräinen. härra Helvikit äh, härra Savrakis ja Lope Ristorisit asendab Vistela. härra Graulit, härra Alau, härra Suuligit, proua Kallas, härra Soldest, härra Albrecht asendusliikmed on äh, täna siin kohal, seega võime äh, koosolekuga algust teha. kvoorum on meil koos. asutavaks äh, koosolekuks on tarvis, et kohal viibiks vähemalt kümme komisjoni liiget. palun andke märku. kes soovib esimehe kandidatuuri üles seada. ainult üks kandidaat on esitatud, proua Vicky Ford, kui kandidaate oleks rohkem, siis palun praegu kohe teada anda, kui kandidaate on veel kandidaate rohkem, millest ka on meil üks ähm, kandidaat, proua Vicky Ford. teen ettepaneku, ehkki äh, seda juba tehti, et ähm, teen ettepaneku ühise heakskiitmise teele äh, esimees äh, kinnitada ja palun tal tulla minu asemele koosolekut juhtima. I've started by remembering my voting card. Um, alustasin sellega, et äh, võtsin kaasa oma hääletuskaardi. tänan teid äh, usalduse eest ja nüüd lähme me edasi sellega, et valime aseesimehed. ja kõigepealt Anna-Maria Karatsa pilt ja ma saan aru, et ta ei ole kahjuks siia jõudnud, sest ta oli Eurostari rongis, nii et päev tõesti ei ole hästi alanud, aga kas ta on valmis, kas ta on nõus? jah, mina ütlen EPP nimel seda, et meie ootame väga konstruktiivset koostööd ja tõepoolest, meie soovime Anna-Maria kandidatuuri esitada, me soovime ta esitada esimeseks aseesimeheks ta jäi Ühendkuningriiki liiga kauaks, sellepärast ta nüüd siia Euroopasse ei jõuagi, aga ma ütlen teile, et ta on nõus, olen nõus sellega, et ta valitakse, kui ta valitakse. kas keegi soovib äh, esitada teist kandidatuuri samale kohale? kuna see nii ei ole, siis kiidame Anna-Maria Karatska heaks. nii et kui ta Ühendkuningriigist kohale jõuab, siis on ta igal juhul teretulnud. ja me võime nüüd endale ette kujutada, et ta istub siin minust vasakul, kuigi teda siin ei ole. and for the nüüd äh, teine aseesimees. Robert Rochefort, tema kandidatuur on esitatud. kas ta on siin? härra Rochefort? lugupeetud proua esimees, kõigepealt äh, soovin minagi teid õnnitleda teie ametikoha nimel äh, ja öelda ALDE nimel, et meie esitame Robert Rocheforti kandidatuuri. tema on olnud äh, selle komisjoni aktiivne liige viimased viis aastat ja ta on olnud ka raportöör ja tegelenud tarbijakaitse küsimustega kui ühtegi teist kandidatuuri samale kohale ei ole, siis kiidame ilmselt ühiselt heaks härra Rocheforti ja temast saab teine aseesimees. <laughs> Congratulations. Do come. and I understand that Mrs Gebhardt would like to proua Gebhardt soovib nüüd esitada kolmanda aseesimehe kandidatuuri. jah, suur aitäh teile, proua esimees. mina sotsiaaldemokraatide nimel kõigepealt õnnitlen teid kuna teid on valitud esimeheks ja ma õnnitlen ka kahte esimest aseesimeest ja nüüd esitan ma Catherine Styleri kandidatuuri kolmandale, kolmanda aseesimehe kohale. proua Styler on sellele komisjonile juba tuntud kolleeg. esimees, jah, ilmselt rohkem mingisuguseid kandidatuure ei esitata, sellisel juhul ühise heakskiiduga kinnitame proua Styleri kolmanda aseesimehe kohale. and the fourth vice chair. ja neljas aseesimees. Äh, suur tänu teile, proua esimees. ka mina soovin kõigepealt äh, teid õnnitleda ja soovin õnnitleda ka Catherine Stylerit ning äh, esitan nüüd neljanda aseesimehe kandidaadi, kelleks on Sergio Cofferati ning mul on väga hea meel öelda, et härra Cofferati on väga hea kandidaat, nii et palun tema kandidatuuri arvestada Other... kas on teisi ettepanekuid? juhul kui ei, siis palun tulge nüüd siia tagasi Now... ja nüüd peame me kinnitama ka koosolekute kalendri või ajakava, ma usun, et see on kõigile juba laiali jagatud. seetõttu küsin ma, kas keegi on vastu välja pakutud ajakavale? kuna keegi vastu ei ole, siis loeme me ajakava kinnitatuks. suur tänu! suurepärane töö, väga kergelt läks ja kui ka edaspidi saaksime töötada nii, siis oleks mul väga hea meel. lõpetuseks veel paar sõna, kui lubate. sest äh, teil on tarvis ilmselt äh, infot ka edasiste otsuste kohta. ma olen selle komisjoni tööga tuttav sest äh, selle eelmine esimees töötas väga tõhusalt ning kogu Euroopa Parlament tundis seda komisjoni ka väga tööka komisjonina, mille abil äh, püüti äh, püüti suurendada konkurentsivõimet, äh, majanduskasvu ja kaotada erinevaid barjääre siseturul ning äh, samal ajal ka tarbijate eluolu parandada. ja seda kõike tehti väga mitmetes sektorites. ma olen äh, seisukohal, et hästi toimiv siseturg aitab saavutada jõukust, innovatsiooni ning ka suuremat konkurentsivõimet Euroopas, millest on kasu nii ettevõtetele kui tarbijatele. kuid usun ka seda, et selline ettevõtlus, mis ei ole õigetel alustel, juhib ka Euroopa valele teele, seda me ei soovi. siseturg peab toimima tõhusalt kahekümne kaheksanda, kahekümne kaheksas liikmesriigis ja olema kasulik viiesajale miljonile tarbijale, see ei tohi kaasa tuua suuremat bürokraatiat ma olen seisukohal, et meie komisjon peab töötama selle nimel, et äh, meil oleks rohkem töökohti, parem majanduskasv ning et äh, tõhusamalt toimiks juba olemasolev õigusloome, sest alati ei ole tarvis vastu võtta uusi õigusakte. ma soovin väga, et meie komisjonil oleks ka edaspidi teenitud sama hea reputatsioon kui seni, et me töötaksime läbipaistvalt, tõhusalt ja targalt ning ma loodan, et me suudame eelmise esimehe teed jätkata, et suudame rohkem rõhku panna mõjuhinnangutele ja analüüsile, sest just need on olulised, kui äh, luuakse äh, uusi õigusakte nüüd on olemas ka uus äh, mõjuhinnangusüsteem ning just meie komisjon oli selle loomisel võtmerollis minu kogemus näitab, et kui soovite Euroopa Parlamendis midagi ära teha, siis peavad teil olema head eh, suhted nõukoguga, sest nõukogu on teine õigusloome õigusega institutsioon. nüüd eh, seisab meie ees ülesanne tugevdada siseturgu, kuid samal ajal arvestada subsidiaarsuse proportsionaalsuspõhimõttega ning see ongi meie töö kõige olulisem osa. ma arvan, et eh, siseturul peavad olema ühtsed reeglid, mis aga ei tähenda, et kõik turuosad peavad olema identsed. siseturgu puudutav õigusloome on väga keeruline, seetõttu seisab meie ees ka mitmeid keerukaid väljakutseid, kuid teisest küljest on siseturul, näiteks ka digitaalsel siseturul äärmiselt suur potentsiaal ning seetõttu peame seda potentsiaali ära kasutama, kaitses samal ajal tarbijaid. Need on lihtsalt minu esialgsed mõtted, ma tänan teid veel kord selle eest, et mind usaldasite siin ruumis on praegu väga palju inimesi, kellega olen eelnevalt koos töötanud, kas siin või teistes komisjonides ja ma jään ootama koostööd nende inimeste ja kõikide teiste kolleegidega, olgu nad millistest riikidest ähm, iganes. ja äh, loodan äh, heale koostööle ka aseesimeestega ja loodan kuulda nende mõtteid selle üle, millised peaksid olema meie prioriteedid meie mandaadi ajal. suur aitäh teile veel kord toetuse eest, minu uks on teile alati avatud järgmisel esmaspäeval Äh, toimub äh, voliniku kuulamine äh, Strasbourgis ning kuigi meie komisjon ei ole härra Tajani asendaja määramisel võtmetähtsusega või peamine komisjon, olen ma ikkagi öelnud, et kõik meie komisjoni liikmed peaksid saama Tajani asendaja kuulamisel osaleda, kui me seda soovime. ja tõepoolest me võime seda kuulata ja see on väga oluline, sest äh, Dajani asendaja valimine peab olema läbipaistev. sekretariaadil on veel mitmeid küsimusi, mida nad soovivad koordinaatoritega arutada, enne kui algab äh, suvepuhkus ning äh, vastav koosolek toimub järgmisel neljapäeval, seitsmeteistkümnendal juulil äh, hommikul ning komisjoni mitmed peadirektoraadid tegelevad samuti siseturu küsimustega ja nende esindajad on öelnud, et ka nemad võivad tulla meie komisjoniga kohtuma ning äh, ma arvan, et see peaks toimuma avatud koordinaatorite koosoleku vormis, nii et kõik äh, kolleegid, kes tahavad äh, komisjoni peadirektoraatidega mõtteid vahetada, saaksid seda teha veel enne suvepuhkust. ja et meil oleks siis ka võimalik mõelda sellele, mida nad meile rääkisid see kohtumine toimub kahekümne teisel juulil pärastlõunal ja me tellime selleks äh, ka tõlke. ning lõpetuseks on mõned kolleegid öelnud, et võib-olla oleks mõistlik korraldada kohtumine ka ametist lahkuvate volinikega, et me saaksime teada, mida nemad arvavad lõppevast ametiajast. see on kahtlemata mõte, mida võiks arutada koordinaatoritega, sest tõepoolest meil on volinike kogemustest nii mõndagi õppida. siis saame me oma tööd järgmise viie aasta jooksul paremini korraldada. Need kolleegid, kes on sellisest mõttevahetusest huvitatud ilmselt äh, saavad seda mõttevahetust pidada septembris. ma arvan, et see on kõik. suur tänu teile, koosolek on lõppenud.